onorevoli colleghi kolleegid sellega lõppes meie viimane arutelu riigi või valitsusjuhiga euroopa tuleviku üle ma arvan et see oli meie kõigi jaoks väga tähtis Euroopa Parlamendi liikmetena. et mängida juhtivat rolli enne valimisi, kus otsustatakse Euroopa tuleviku üle. ma annan nende arutelude tulemused edasi ka üheksanda mai öö, ülemkogule Rumeenias ning ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes nendest aruteludest osa võtsid, kes muutsid need arutelud väga elavaks ning erinevalt paljudest teistest aruteludest oli see minu arvates positiivne öö, näide sellest, kuidas parlament võib olla tõesti Euroopa demokraatia südameks. suur tänu ja loodetavasti ülejäänud päev läheb teil edukalt, valimiskampaania tuleb ilus ning häid lihavõtteid. colleagues uh, good afternoon. Uh, we will now proceed uh, with the votes. before i do so i have an announcement. kolleegid ennem hääletust on mul üks teadaanne teile, nimelt äh, kolleeg David Borrelli äh, lahkub mitteühinenud saadikute hulgast ning ühineb ALDE fraktsiooniga seitsmeteistkümnendast aprillist kaks tuhat üheksateist. Uh, uh, jätkame hääletusega, esimene päevakorrapunkt. härra Pütikofer soovib sõna. kas teil on protseduuriline märkus, palun? aitäh härra juhataja, kodukorra reeglid üks ja sada viisteist. Nende põhjal kutsun ma, äh, juhin ma koja tähelepanu teemale, mis meie Euroopa demokraatia jaoks valmistab tõsist muret. Facebook on selle nädala algusest saadik kehtestanud uued reklaamireeglid, mis piiravad Euroopa Parlamendi ja ka Euroopa erakondade suutlikkust äh, äh, valimiskampaaniat teha üle Euroopa Liidu. Euroopa Parlamendi president, äh, fraktsioonid, nõukogu ja komisjon on saatnud ka kirjad härra Nick Cleggile nende reeglite kohta, aga senini pole Facebook reageerinud ma arvan, et on täiesti vastuvõetamatu, et eraettevõte, mille juhatus töötab kuskil USA-s, otsustab nüüd selle üle, kuidas Euroopa Liidu valimisi korraldatakse, see on ülbe ning täiesti vastuvõetamatu. Facebook üritab härra president katkestab kõneleja Facebook otsustab nüüd hakata korraldama seda, kuidas Euroopa erakonnad teevad kampaaniat üle Euroopa Liidu. Need reeglid muudavad selle võimatuks. ma kutsun üles kolleege ühendama jõud ning ma teen ettepaneku, et Euroopa erakonnad tulevad kokku ning kirjutavad avatud kirja härra Zuckerbergile, kus nad protesteerivad ning nõuavad koheselt reeglite muutmist. härra Püdikohver, suur tänu, panime teie sõna, soovi kirja, kaks sõnasoovi on veel, esimene protseduuriline sõnavõtt on proua Thun von Hohensteinilt, teil on üks minut aega. aitäh, kolleegid, paljud minult küsisid, miks ma neid kollaseid nartsisse teile jagan, homme jagatakse neid ka koridorides paljud teist on need juba saanud. palun kuulake ük-, paariks sekundiks. üheksateistkümnendal aprillil on Varssavi geto ülestõusu tähtpäev. Varssavis tähistame me alati seda päeva nende nartsissidega. tuhanded inimesed Varssavis kannavad neid nartsisse viimasel meie mandaadi päeval peaksime me välja saatma väga selge signaali, et me mäletame üheskoos. ning me töötame selle nimel, et sellised kohutavad sündmused rohkem ei korduks. aitäh, kolleegid, ma arvan, et me kõik äh, saime selle sõnumi teada Think... see ei olnud protseduuriline märkus, aga ma arvan, et see teema oli piisavalt tõsine, et sellest rääkida. nüüd viimane kõneleja protseduurilistel teemadel. aitäh, härra president. INTA fail võeti päevakorrast maha ning ma sooviksin öö, siinkohal tänada kõiki kolleege ja personali kolmekümne aasta koostöö eest. viimastel kuudel oleme ja viimastel saadel, aastatel oleme väga palju saavutanud. kui mina alustasin siin, siis oli meid kaksteist riiki, nüüd on kakskümmend kaheksa. toona ei olnud meil isegi plenaaristungite saali, nüüd on see olemas. ma tahaksin teid kõiki tänada minu öö, liidumaa Niedersakseni ja Äh, äh, Niedersaksenit ning Saksamaad, ma ei ole Saksamaal sündinud, äh, kolisin sinna kakskümmend seitse aastat tagasi, aga ma olen suutnud kolmkümmend aastat teid kõiki teenida ning ma soovin kõikidele kolleegidele parimat järgmisteks aastateks. kolleegid, me oleme saavutanud väga palju üheskoos ning omavahel vaieldes ning ma soovin ka tõesti, et elu jätkuks pärast parlamendist lahkumist. Thank you, colleague, and let me also wish you the very best and the very last speaker. suur tänu ja nüüd kõige viimasem kõneleja menetluslikel küsimustel on härra Castaldo ja siis alustame tõesti hääletust härra Castaldo. suur tänu, härra president, mul on protseduuriline märkus vastavalt reeglitele kakssada kakskümmend kuus ja kakskümmend, kakskümmend, kakssada kakskümmend seitse. me hääletame täna kodukorra muutmise üle, siin on öö, tegemist lihtsa häälteenamusega hääletusega Äh, äh, seda äh, muudatusettepanek aga jaanuaris enamusega vastu ei võetud. see muudatus, seda muudatusettepanekut võib väga erinevalt tõlgendada kes otsustab, Äh, kas peetakse kinni äh, fraktsioonide ja äh, saadikute diskretsioonist, kes seda otsustab, kas parlament või esimeeste konverentsist või esimeeste konverents ning millised on tagajärjed, kui seda reeglit ei täideta ning millised on õiguskaitsevahendid? ühelegi sellisele küsimusele vastust ei ole, veel kord parlamendi mandaadi lõpus ning kiirustades näeme me, kus üritatakse fraktsioonide loomise reegleid muuta meil on palju õiguslikke küsimusi lahendamata, aga nüüd me äh, seame ohtu meie koja demokraatliku toimimise. see muudatusettepanek ründab Euroopa demokraatiat ning äh, ma palun, et te kõik sellele vastu hääletaksite. Öelge jah demokraatiale. aitäh. härra Castaldo, me oleme järginud äh, kodukorda. ma ei hakka siin mainima äh, sätteid kolm ja neli artiklist kakssada kakskümmend kuus, aga nüüd läheme edasi hääletusega. esimene päevakorrapunkt äh, puudutab äh, kodukorra artiklit kolmkümmend kaks lõiget viis, esimest lõiku, teist taanet. see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. järgmisena härra Corao raport, see puudutab äh, Euroopa Liidu Taani vahelise lepingu protokolli seoses varjupaigataotluse läbivaatamisest vastutava riigi määramise kriteeriumite ja mehhanismide kehtestamisega. see on jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmisena Nika raport, raamprogrammi Euroopa Horisont loomine ja selle osalemise ja levitamiseeskirjade kehtestamine. hääletame tervikteksti, muudatusettepanek kakssada kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolm, CP kaks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud artikkel kolm lõige kaks punkt B, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. järgmine langeb ära. muudatusettepanek kakssada viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolm CP neli, kes on poolt? vastu? erapooletud vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, see tähendab, et järgmisena kakssada kolm CP viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega järgmine langeb ära. artikkel kuus lõige üks, kakssada kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. järgmisena artikkel kuus lõige seitse muudatus kakssada üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, järgmisena muudatusettepanek kakssada kolm CP kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena artikkel kuus lõige kaheksa, vabandust minu viga. järgmisena muudatusettepanek kuuskümmend kuus CP üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakssada kolm CP seitse D ja kuuskümmend kuus CP kaks D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena muudatusettepanek kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seega järgmisena kakssada kolm CP kaheksa, seitsekümmend üks CP üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kolm, muudatusettepanek kakssada kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, see tähendab, et nüüd hääletame muudatusettepanekut neli ja kakssada kolm CP üheksat, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, järgmisena härra Eeleri raport raamprogrammi Euroopa Horisont rakendamise programm, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, järgmisena komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, järgmisena resolutsioon äh,, muudatusettepanek kolmsada üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud, palju õnne. järgmisena härra Tanti raport turujärelevalve ja toodete vastavus. siin on üks hääletus, muudatusettepanek kakssada neli. vabandust, härra Suulo soovis sõna. härra Suulo, vabandust, ma ei pannud teid tähele, teil on sõna üheks minutiks. aitäh härra president, austatud raportöör ja kolleegid. meie muudatusettepanekud puudutavad seda made in märgistust ja kohust-, see, et pannakse ka päritolu, to-, toote päritolu öö, öö, pakendile, see kaitseb ka äh, tarbijaid ja nende tervist, triloogis saavutati väga palju, aga me arvame, et see teema on ääretult tähtis, see on seotud ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta nõukogu otsusega ja seda, äh, see on seotud selle Made in märgistusega. see on oluline meie kodanikele ning me sooviksime veel kord seda põhimõtet kaitsta. aitäh, härra Tanti raportöör, kas soovite ka sõna, teil on äh, aega üks minut. aitäh, härra president. meie oleme sellele soovile vastu. kolleeg võib-olla ei osalenud triloogil ja ei mõista, kui keeruline oli kokkuleppele jõuda. selleks kulus aastaid, et me saaksime paika panna tõesti äh, kontrollitud turu, mitte sellise turu kus, kus kolmkümmend kaks protsenti mänguasjadest ei vasta reeglitele. paljud meie elektritoodetest ei vasta ka standarditele. me töötasime selle teksti kallal väga palju ja härra Zulo ja EFTD fraktsioon toetasid seda teksti ning ka Itaalia valitsus toetas seda teksti nõukogus. kuna härra Zulo ja EFTD fraktsioon öö, võtavad seda teemat nii tõsiselt, siis võib-olla nad saavad midagi nõukogus ette võtta, et paluksid äkki minister Timaiot olukorda muuta, meie oleme oma töö parlamendis aga teinud ning ma sooviksin, et kolleegid oleks selle ettepaneku vastu, aitäh, nüüd läheb hääletusele härra Suulo ettepanek. kõigepealt üksikud muudatusettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud, seega kakssada neliteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa Parlament on oma esimese lugemise lõpetanud, palju õnne. järgmisena äh, Schaldemose raport äh, õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahe, vahendusteenuste äri, ärikasutajate jaoks muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud Euroopa Parlament on seega lõpetanud esimese lugemise, palju õnne. järgmisena härra Daltoni raport Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine. proua Tuun soovib sõna, palun, teil on üks minut paraku see direktiiv ei lahenda seda kriitilist teemat ehk siis kahese kvaliteediga tooteid. siin on avatud erandite nimekiri, mis võimaldad, võimaldab ühesuguses pakendis müüa erineva kvaliteediga tooteid ning kodan-, tarbijad peavad alati ise tõendama, et neid on ebaõiglaselt koheldud. üle saja liikme kahekümne viiest liikmesriigist kirjutasid muudatusettepanekule alla, millega keelatakse selline kõlvatu äh, tava. ning ma sooviksin, et neid muudatusettepanekuid hääletataks eraldi. aitäh, kas kolmkümmend kaheksa mu-, äh, saadikut on meil olemas, kes toetaks seda? kui on kolmkümmend kaheksa saadikut, siis palun tõuske püsti. And I think that uh, I, I think we can uh, say that there is support uh, beyond 38 members. ma arvan, et meil on üle kolmekümne kaheksa saadiku kohal, seega see läheb hääletusele. härra Dalton soovib veel sõna. palun, teil on sõna üheks minutiks. aitäh, härra president. kolleegid, meil kulus kokkuleppele jõudmiseks terve igavik, see on lõppkokkulepe, millega nõustusid kõik fraktsioonid, kõik fraktsioonid pärast triloogi meil on tugevad reegli, uued reeglid kahese kvaliteedi jaoks, mis lahendab kõik teie probleemid kui me võtame vastu mingisuguseid muudatusettepanekuid, siis terve see kokkulepe äh, kukub kokku. see tähendab, et uus tarbijakaitse õigustik paljudes valdkondades kukub kokku. see on hea kokkulepe, palun parlamenti, et nad seda toetaksid, et see uus seadus võimalikult kiiresti jõustuks. aitäh, härra Dalton, nüüd läheb hääletusele proua Tuuni ettepanek, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud, kolleegid, seega hääletame muudatusettepanekut sada üksteist, see on siis see esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, seega Euroopa Parlament on oma esimese lugemise lõpetanud, palju õnne, härra Dalton! järgmisena Ajuso raport Euroopa toiduahela riski hindamise läbipaistvus ja kestlikkus. siin on öö, äh, muudatusettepanek äh, sada seitsekümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, seega Euroopa Parlament on lõpetanud oma esimese lugemise, palju õnne kolleeg Ajusole. järgmisena Äh, kolleeg De Grandes Pascali raport ravimite täiendava kaitsetunnistuse kohta. härra Grandes Pascal soovis sõna, kas ma sain õigesti aru? ei, seega läheme hääletusega edasi. esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud härra Pascal de Grandes soovib nüüd sõna, palun. aitäh, härra president. ma sooviksin tänada kolleege selle hääletustulemuse eest, ma olen kindel, et Euroopa inimeste tervis võidab selle eest, ma tahaksin tänada ka variraportööre koostöö eest Nad olid üsna nõudlikud, nagu võiski oodata ja me saavutasime ka konsensuse. tahaksin tänada tervet koda päeval, mil ma lahkun pärast viiteist aastat siin. tahaksin tänada kõiki saadikuid, olenemata nende fraktsioonilisest kuuluvusest või ideedest. minu jaoks on olnud suur au siin töötada ning ma tahaksin väljendada ka oma usku Euroopasse ma olen alati uskunud Euroopasse ning ma ei ole pidanud pettuma, samuti tahaksin tänada oma assistente. see on olnud keskne osa minu tööst. ja ma mäletan teid kõiki, Anna, Mercedes, Aleksandra, Magdalena, suur tänu teile kõigile ja head aega! härra Grandes Pascal, soovin teile kõike kõige paremat ning palju õnne ka selle puhul, et teie raporti esimene lugemine on nüüd lõpetatud. järgmisena härra Salini raport Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi amet. ma saan aru, et proua volinik soovib komisjoni nimel sõna. aitäh see on tegemi-, see on oluline fail, millega me soovime säilitada ja tugevdada Euroopa positsiooni maailma teise kosmosejõuna. komisjon soovib teha viis avaldust, mis puudutab ko-, komitee liikmelisust, siis see on seotud rakendusaktidega, see siis juurdepääsu kosmosele, kogu see tekst saadetakse Euroopa, see puudutab, see reguleeritakse ka delegeeritud aktidega ning selle tekst saadetakse Euroopa Parlamendi talitustele edasi. aitäh, see hääletame muudatusettepanekut kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, järgmisena muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena komisjoni ettepanek nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, proua äh, kolleeg Salini. järgmisena proua Blinari raport digitaalse Euroopa programma ajavahemikus kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. proua volinik soovib jällegi sõna, palun, teil on sõna. aitäh härra president, see hääletus kinnitab veelgi, et me esimest korda soovime nüüd luua Euroopa Liidu digitaalsesse suutlikkuse ning infrastruktuuri olulistes valdkondades, nagu näiteks tehisintelligents, küberjulgeturvalisus ning loomulikult toetama ka digitaalset ühisturgu. komisjon aga soovib teha järgmise avalduse, komisjon ei ole nõus muudatustega, mis on seotud ressursside ülekandmisega liikmesriikidele need muudatused tõstatavad küsimusi seoses teiste õigusloomeliste ettepanekutega, eelkõige ühissätete määrusest. komisjon rõhutab vajadust horisontaalse lähenemise järgi järgmises MFF-is, pärast seda, kui kaasseadusandjad on selles kokku leppinud. aitäh, hääletus, muudatusettepanek kakssada kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud komisjoni ettepanek nimeliselt nüüd, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, proua Mlinar. ja me läheme edasi Sven Kiigoldi raportiga maksustamisalase koostööprogramm Fiskaalis. ja me hääletame muudatusettepanekut neli, see on tekst tervikuna mille on esitanud komisjon. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja hääletame komisjoni ettepanekut nimelise hääletusena, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi. Herr Brandi raport Keskkonna ja kliimameetmete programm LIFE ja nagu ma saan aru, tahab volinik sõna, palun. aitäh. see õigusloomeline ettepanek tuleb väga õigel ajal, sest Euroopa kodanikud, eriti noored, protesteerivad praegu, avaldavad tänavatel meelt, nõuavad, et me kaitseksime keskkonda ja võitleksime kliimamuutustega. ning komisjon leiab, et see raport näitab meie pühendumust väga selgelt kuid komisjon teeb kolm avaldust. esiteks, komisjonil on kahju, et kaasseadusandja otsustas Life logo järgi anda äh,, äh, alles jätta, sest äh, meil peaksid olema programmi spetsiifilised logod. teiseks on komisjon arvamusel, et meil on liiga vähe põhjendusi läbivaatamiskorra jaoks ja kolmandaks kinnitab komisjon, et selle programmi äh, avatud äh, lõpp äh, vastuolus sellega, et komisjon peaks esitama uue LIFE-i ettepaneku uueks mitmeaastaseks äh, finantsraamistikuks, see on kõik, aitäh! aitäh ka teile ja me läheme edasi, muudatusettepanek sada viis CB1, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud edasi, muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seega nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada üksteist, kes, äh, vabandust, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viis CP4, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend üks CB, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viis CB viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kuus. nimeline hääletus, hääletus on alanud. nime, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja sada seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ning komisjoni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja ettepanek on vastu võetud. me õnnitleme härra Herbrandit ja läheme edasi Weidenholzeri ja Haudala raportiga, mis puudutab õigusprogrammi. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa CB üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa CP kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa CP kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa CP neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa CP viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaheksa CP kuus, kes on äh, kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja komisjoni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolleegid, enne kui me läheme viimase raportini, ütlen teile seda, et ma juhtisin hääletust viimast korda, ma tänan teid meie kahe ja poole aastase koostöö eest. ma soovin teile kõige paremat, soovin teile suurt edu valimistel, teile, kes te olete kandidaadid ja neile, kes ei ole kandidaadid, soovin niisama edu edasiseks. tänan teid ka, kolleegid, see aplaus on tegelikult teile endale, nüüd läheme me edasi Valero raportiga õiguste ja väärtuste programm. kõigepealt muudatusettepanek sada kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tekst tervikuna sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. aga meil on ka parlamentidevahelised delegatsioonid ja nende delegatsioonide kohta parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta on meil ettepanek, mille on teinud äh, esimeeste konverents, esialgne tekst, kes on poolt ma tahaksin teile ka öelda, et lõige üks äh, äh,, alalõige B viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja seda kontrollime, nimeline hääletus on äh, alanud, elektrooniline kontroll ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd äh, hääletame me seda tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. tänan teid, kolleegid, ja hetke pärast läheme me hääletusselgituste juurde ning ma palun neil, kes ei võta hääletuste selgitamisest osa, siit lahkuda. lugupeetud kolleegid, ma palun teil veel kord lahkuda siit saalist vaikselt, et me saaksime minna hääletuste selgitamise juurde ja palun teil näidata austust üles nende kolleegide suhtes, kes tahavad hääletustulemust selgitada. me alustame vähem kui minuti pärast Uh, tänan veel kord neid, kes siit lahkuvad ja teevad seda vaikselt, me läheme edasi hääletusselgituste juurde ja kõigepealt TAN-ICA raamprogramm Euroopa Horisont loomine ning selle osalemise levitamise eeskirjade kehtestamine. ja kõigepealt saab sõna kolleeg Maier üheks minutiks. proua Maier, üks hetk ma palun veel kord viisakalt kõiki, kes tahavad ära minna, seda teha, et meil oleks võimalik minna hääletusselgituste juurde. ja ülejäänud muljeid võib jagada ju ka ukse taga. palun, proua Maier, võtke sõna. aitäh. ajude äravool sellepärast me ei saagi kasutada kõiki oma võimalusi, nagu väidab Cambridge'i ülikool. meil ei ole oluline ju ainult raha, mida Euroopa Liit annab, vaid oluline on ka see, et Euroopa Liidu rahastus võimaldab rahvusvahelist koostööd ja meelitab meile parimaid teadlasi. Horisont kaks tuhat kakskümmend tähendab ka seda, et Euroopa Liidu teadlased loovad ähm, teaduse prototüüpe ning uurib uusi tehnoloogiaid. täna me arutame Horisont Euroopat, mis on siis järgne programm aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ja ma arvan, et äh, Briti valitsus äh, praegu tegutseb põhimõtteliselt tund aega korraga, aga kui me mõtleme Euroopa Liidule, siis peame ka meie olema Horisondi programmiga seotud. me oleme ju teinud mitmeid murrangulisi teadusavastusi, aga me teame, et reputatsiooni on raske üles ehitada, samas väga kerge kaotada. aitäh, kolleeg, edasi härra Palmer ka üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja Horisont et Euroopa Horisont on väga oluline, meile näiteks on antud sadu miljoneid teadusuuringuteks, ülikoolid on saanud äh, raha ning samuti siis eraettevõtjad äh, kolmkümmend seitse miljonit eurot ja see tähendab seda, et Euroopa programmid on aidanud äh, terveid põlvkondi nende teadusuuringutes. me oleme suutnud vähendada sotsiaalseid lõhesid, andnud täiskasvanutele õppevõimalusi ja nii edasi praegu loetakse Ühendkuningriigis nael naela haaval raha, kui meil tuleb leppeta Brexit, siis tegelikult ei ole võimalik Euroopa Liidu raha asendada, need naelad tulebki ükshaaval asendada. ja ma tahaksin öelda seda, et meie regioon peab ka tulevikus saama teadusuuringutes osaleda, mina võitlen selle nimel kolleeg Teeva, üks minut. aitäh, lugupeetud äh, juhataja. Euroopa Horisont on äh, suurepärane teadusuuringute rahastusvahend ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend oli, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend oli seda samuti. ma tahaksin omalt poolt öelda seda, et Euroopa Parlamendi teadusalane töö ähm, nende isikutega, kes teadusega tegelevad, on viimase kahekümne aasta jooksul andnud meile väga palju tulemusi. ma tahaksin eraldi tänada Susan Curry, Ben Hari Kreisi, Daniel Hammingtoni, Ingrid Krossi, Lingari, Lennart Gabieri, Edward Robinsoni ja Daniel Howardit nende panuse eest äh, teadusse. Nad on äh, panustanud ka Euroopa Parlamendi töösse viimase kahekümne aasta jooksul, töötanud koos minuga, aitäh teile! aitäh ja nüüd äh, kolleeg Schenfeld üheks minutiks kallid kolleegid, lugupeetud juhataja, Euroopa Horisont on juba nime poolest suurepärane, see on hea nimi, sest see näitab meile selgelt, millised on meie eesmärgid. me tahame kaasaegset ühendatud Euroopat, mis oleks konkurentsivõimeline, konkurentsivõimeline ka globaalsetel turgudel ja põhineks samas innovatsioonil. sellel põhjusel on Euroopa Horisont minu meelest suurepärane programm, mis väärib meie toetust ja see ei ole seotud äh, siis mitte ainult selle kaheksakümne miljardi euroga, millest rääkis Euroopa Komisjon, vaid äh, meie, meie tegelikult oleksime ju tahtnud äh, sada kahtekümmend viit miljardit. ma tahaksin rääkida sellest, kui kasulik on meile see programm. esiteks, esiteks aitab see suurendada VKE-de äh, Äh, mõjukust, sest suurem osa rahast läheb neile. teiseks, lõhe erinevate äh, regioonide vahel peaks kaduma. räägitakse ju sellest, et Euroopa Liit on väga erinev, mõned piirkonnad saavad väga palju teadusrahastust, teised üldse mitte. aitäh, nüüd äh, kolleeg Zahradil suur aitäh, et annate mulle sõna. mul on väga hea meel ka selle üle, et ma saan oma viimases sõnavõtus väljendada positiivselt, kuigi tavaliselt pole see nii olnud. ma olen siin õiglaselt äh, ja õigusega kritiseerinud mitmeid resolutsioone, mille Euroopa Parlament on vastu võtnud, kuid Euroopa Horisont on täpselt seda tüüpi programm, mis meil peakski olema, mida tulebki toetada ja mida tulebki edendada, kui me tahame, et meie teadusuuringud äh, oleksid tõhusad. seetõttu on mul hea meel, et me saavutasime esialgse kokkuleppe selle raamprogrammi osas ja ma loodan, et me saavutame tulevikus veelgi ambitsioonikama kokkulepe ja et see rahastus eh, siis eh, reaalselt eh, ka kasutust leiab. pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust on loodetavasti ikkagi võimalik see, et Ühendkuningriik jääb meiega täielikult integreerituks ja saab samuti kasutada teadusrahastust, sest ta on meile tähtsaks partneriks. aitäh, kolleeg Pospišil, üks minut. lugupeetud kolleegid, tänan teid, tänan teid, härra president ka mina toetasin seda kokkulepet väga hea meelega, sest praegu on nii, et iga euro, mis teadusuuringutesse investeeritakse, on hästi kulutatud euro. sel põhjusel on mul väga hea meel, et me jõudsime kokkuleppele selle esialgse programmi osas ja mul on hea meel ka selle üle, et neid toetussummasid, investeeringuid ikkagi suurendati. rahavoog on nüüd ka paremini lahti kirjutatud, on selgitatud, kuhu need investeeringud lähevad. näiteks võitlustesse kliimamuutustega, uute tervishoiutehnoloogiate väljatöötamisse ja teistesse väga olulistesse valdkondadesse. kui Euroopa tahab sammu pidada ülejäänud maailmaga, siis ei piisa sellest, et me ütleme, et te võite kasutada liikmesriigi raha, vaid meil on vaja ka Euroopa rahastust, see on väga oluline. aitäh, juhataja Äh, horisont äh, Euroopa määrus äh, on kõige ambitsioonikam uurimisprogramm Euroopa Liidus, kolmkümmend viis protsenti rahastusest on eraldatud just kliimamuutuste vastasele võitlusele ja tehnoloogia arendamisele selles valdkonnas. ja seda laiendatakse aastal kaks tuhat kakskümmend üks aastani kakskümmend seitse näiteks äh, linnapiirkondade dekarboniseerimine, seda on äh, Horisont kahe tuhande kahekümnes ka mainitud, kuid samas on oluline ka see, et meil oleks äh, ühtne referentsalus, et saaksime tõepoolest need meetodid, mis laborites välja töötatakse, ka kasutusse võtta ainsaks probleemiks on see, et fossaalkütused on ignoreeritud äh, rahastamise paikapanekul, neid oleks pidanud samuti arvestama. aitäh, nüüd aga kolleeg Kosta, palun üks minut. Uh, my apology. Once again, sincere apology, of course I know you very well, but uh, this is Costa, it's uh, I mean reading through the. proua Kosta, teil on sõna. Eh, aitäh, juhataja horisont, Euroopa Horisondi vastuvõtmine, eh, see tähendab eh, sada kahtekümmet eh, miljardit eurot investeeringuid teadmistesse, innovatsiooni, kaasatusse. minu poolt kaks märkust. me saavutasime sotsiaal- ning humanitaarteaduste kaasamise oleks imelik, kui nemad ei oleks hõlmatud äh, teadusuuringute edendamisse. ja veel üks saavutus äh, kultuurikomisjoni jaoks äh, oli see, et ka kultuuri selle kaasava ühiskonna raames käsitletakse me näeme, et kultuuripärandi edendamisse on suunatud äh, lisavahendid, nii et tõepoolene Euroopa ühine pingutus. nüüd aga kolleeg Hänen, palun. aitäh, juhataja. kust äh, tuleb mõte, et poliitikud ja ametnikud justkui peaksid äh, otsustama, kuhu teadusuuringute raha läheb. ma olin enne siia valimist ajakirjanik ja Äh, ikka jälle puutusin kokku inimestega, kes äh, pooldasid üht või teist valitsuse programmi, aga ma ei mäleta, et ükski neist oleks vilja kandnud. kõik need suurepärased äh, tehnoloogia läbimurrangud Ameerikas või Euroopas ei ole üldse sõltunud valitsuse toetusest ega ka need inimesed, kes tööstusrevolutsiooni algselt läbi viisid. nii et me oleme sellise nõiaringi suletud, kus me küsime selle raha äh, kasutajatelt, kas see on hea mõte teisse investeerida, muidugi nemad on ju kasusaajad selles protsessis. et oma piiratud eelarve juures me peaksime mõtlema, kuhu seda raha suunata, ma muidugi olen selle poolt, et raha haridusse suunata, kuid kui ma kuulen selle koja liikmeid ütlemas, et edu võib hinnata eelarve suuruse järgi, mitte tulemuste järgi, siis ma küll kahtlen selles, kas meie prioriteedid on õiges kohas. aitäh, nüüd aga läheme edasi hääletuse seletuste juurde. Kristjan Eeleri raporti teemal raamprogrammi Euroopa Horisont rakendamise programm. härra Hännan saab uuesti sõna aitäh, juhataja, see on minu esimene või minu viimane kõne selle äh, ametiaja jooksul, tahaksin tänada teid ja kogu me, kõiki meie töötajaid abi eest. ja minus on tekitanud frustratsiooni see, et äh, ka äh, kolm aastat pärast Brexiti referendumit britid äh, on absurdses olukorras, kus me jälle seisame silmitsi Euroopa valimistega. härra Hännan nüüd aga läheme edasi Nikola Tanti raporti hääletuse seletuste juurde turu, järelevalve ja toodete vastavus. üks kõneleja on selle teema all, proua Mitsi, palun. <clears throat> juhataja äh, kui tarbijad ostavad uusi tooteid, näiteks kosmeetikatooteid, siis need peavad olema turvalised, kuid alati see ei ole nii. tihtipeale tooted turul on riskantsed. ja ainsad äh, ainult need tooted, mis on turvalised, peaksid tee turule leidma ja me peaksime ka välja töötama reeglid, mis aitaksid tarbijaid äh, riskantsete toodete eest kaitsta ning äh, sundima ka tootjaid nendest reeglitest kinni pidama. meil on vaja Euroopa seadusandlust, mis tõepoolest äh, tarbijaid kaitseb, kui nad ostavad tooteid, mis võivad osutuda ohtlikuks ja seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt, see aitaks toote turvalisust, toote ohutust suurendada niimoodi on meil võimalik siseturgu tugevdada. Need uued reeglid äh, aitavad kaasa tervishoiukaitsele ja tarbijakaitsele. aitäh! nüüd aga Euroopa Liidu tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem äh, tagamine, see on Daniel Daltoni raport. Äh, härra Palmer, kõik need teemad, millest me selles valdkonnas räägime, see on teisejärguline Äh, sellepärast et äh, meil on tegemist siin ka interneti valdkonnaga, mis moonutab äh, seda olukorda. Ühendkuningriigis on juba pikka aega räägitud sellest, et meil on vaja uusi seadusi selles valdkonnas, meil on vaja koordineeritud vastust Euroopa Liidus. ühel või teisel viisil me peame sellele probleemile lahenduse leidma, peaksime ähm, aitama ka otsingumootorite ähm, rolli Äh, siin reguleerida. iga kord tuleb üks ja sama tulemus alati otsingu puhul, näiteks äh, Google'i puhul, kui inimene soovib piletit, äh, reisipiletit osta. nii et ma arvan, et me peaksime siiski õiglasema tulemuse saavutama Euroopas. nüüd aga härra Pospišil, palun. aitäh, juhataja pärast pikki kõhklusi ma toetasin seda ettepanekut. see on küll ebatäiuslik, arvestades äh, näiteks äh, toodete kahest kasutust äh, ja ka see muudatusettepanek ei läinud läbi, kus see kahese otstarbega toodete probleem käsitlust leidis, aga kahjuks ei läinud läbi, see on kahetsusväärne ja see kompromiss, mis saavutati, on ainult pool sammu edasi ja Tšehhi Vabariik ning teisedki liikmesriigid nüüd jällegi äh, on selle kahetise kvaliteedi probleemiga silmitsi ja loodan, et tulevikus uus Euroopa Parlamendi koosseis ja komisjon siiski tegelevad selle teemaga. ja kui me tõepoolest leiame, et see kompromiss pole piisav, siis loodetavasti tulevikus äh, me saame siiski selle probleemi lahendada. nüüd aga järgmisena räägime kolleeg Ayuso raportist Euroopa Liidu toiduahela riski hindamise läbipaistvus ja kestlikkus. härra Sosniers, palun. toodete sertifitseerimine sõltub äh, heakskiidust äh, riikliku asetuse po-, asutuse poolt ja sellel asutusel on vastutus äh, ning samuti ka oma vigade eest peavad nad vastutama. ma ei ole päris hästi aru saanud, kuidas täpselt see vigade eest vastutusele võtmine siiski praegu käib, meil on andmeid äh, selle kohta, et äh, esitatakse küll andmeid selle kohta, soovitusi selle kohta, mida peaks sööma, mida ei tohiks süüa ja nii edasi, aga need on väga üldised äh, soovitused ja siin me siiski sooviksime, et oleks tegemist meil siin konkreetsete meetmetega, just seetõttu ma hääletasin selle raporti vastu. nüüd aga viimane teema on äh, härra De Hernandez Pascali raport Ravimite täiendava kaitse tunnistus. ja härra Faria, üks minut, palun. juhataja, kuuskümmend protsenti ravimitest Euroopa Liidus äh, on äh, sellised, mis on toodetud tehastes Euroopa Liidus see turg kasvab, see turuosa kasvab ja seetõttu ma hääletasin äh, ka selle raporti poolt, äh, aga kui me räägime nüüd sellest lisasertifikaadist, äh, siis selle eesmärgiks on tagada see, et Euroopa Liidu ettevõtted saaksid suurendada pakkumist Euroopa Liidus ning tagada selle, et need oleksid kõrgetasemelised ravimid ja et turuhäireid ei esineks ka tarneahelas kui me räägime ekspordist kolmandatesse riikidesse ja parimatest äh, praktikatest, äh, näiteks äh, keskkonnaõiguses, siis see on samm, mis aitab inimestel saada enam kasu sellest ning ka investoritel saada paremat kasumit Euroopa praegu eksisteerib üha globaliseeruvas maailmas ja me peame enam investeerima farmaatsiatööstusse Euroopas. härra Caputo, palun üks minut. suur tänu, härra president. jaa, väga tähtis on aidata uutel äh, ettevõtetel äh, edasi areneda, töökohti luua ja seadusandlus ei vastanud praeguse aja nõuetele ja soodustas kolmandate riikide tootjaid, kelle suhtes ei kohaldatud samu, samasuguseid piiranguid. uue, uus õigusakt võimaldab toota gene-, geneerilisi ravi, ravimeid ja äh, soodustab ka eksporti eksporti kolmandatesse riikidesse. nii et see on kasulik kogu ravimitootmise sektorile kui selle, aga patentide kaitset ei ole arvesse võetud. ja praegu lõpetame, peatame istungi kuni kella kolmeni.